Äh, istungi äh, taasalanuks protokoll ja kolmeteistkümnendast, äh, kolmeteistkümnendal detsembril vastu võetud õigusaktid on kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid? protokoll on kinnitatud, lugupeetud kolleegid.